Äh, meil peaks olema ühtne kontrollikoja kahekümne seitsme riigikontrolli asemel, äh, see võiks olla selline äh, mandriülene debatt. järgmisena saab sõna proua Beenova, palun